komisjoni seisukohad, need on ära toodud koosoleku protokollis, parlamendil on kolm kuud aega, et oma seisukohta väljendada, alates homsest üheteistkümnendast märtsist